ja konsulteeriti ka poliitiliste fraktsioonide esimeestega, sellisele otsusele ju jõuti, te teate seda. nüüd siis läheme edasi härra Guerreiro raportiga, mis puudutab ühtset kalanduspoliitikat ning ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, teil on neli minutit. suur aitäh! komisjoni teatises on räägitud väga mitmetest küsimustest, seal räägitakse ühise kalanduspoliitika reformimisest aastaks kaks tuhat kaksteist. kalanduskomisjon võttis vastu omapoolse raporti, kus on samuti mitmeid väga tähtsaid elemente. kalastud on tähtsaks äh, osaks äh, majandusest, sest nad aitavad kaasa sellele, kuidas inimesed saavad teenida elatist ning me ei saa keskenduda ainult äh, äh, majanduslikele äh, isolatsioonis olevatele tsoonidele, iga liikmesriik peab ju tagama, et tema inimesed suudaksid teenida elatist. me peame vaatama, milline on ühine kalanduspoliitika ja kuidas tagada selle ning kalanduse jätkusuutlikkus, kuidas tagada see, et jäävad alles töökohad, et on piisav toiduga varustatus ning et me saaksime parandada ka kalandusega tegelevate inimeste elutingimusi. ühine kalanduspoliitika ei ole mingisugune alamklassi poliitika. ühine kalanduspoliitika ei tohiks olla ka ainult merepoliitika. ta peab olema kalanduspoliitika, mis konkreetselt hõlmab kalandust, näiteks lubatud kogupüüki, püüginorme ja ka vastastikust sõltuvussuhet, äh, sõltuvussuhet, jätkusuutliku juhtimissüsteemi ning kalastute vahel üldiselt. me peaksime vaatama ka rannikupüüki ning väikesemahulist kalapüüki. ja mis puudutab ökosüsteemil põhinevat äh, lähenemisviisi, siis nõuab see mitmeid väga erinevaid meetmeid ning need meetmed tegelikult lähevad kaugemale, kui kallandussektor ise seda nõuaks. me ei tohiks äh, aga jääda kuulama eelarvamusi või seda, mida lihtsalt väidetakse, me peaksime lähtuma ainult teaduslikult tõendatud faktidest. Need faktid näitavad, et erinevates ookeanides ja meredes on suuri erisusi püügivahendid võivad olla erinevad vastavalt sellele kohale, kus püütakse ja ka teised püügitingimused on regiooniti erinevad. Nende erisustega tuleks meetmete väljakujundamisel ka arvestada nii et äh, kalastajad saaksid jätkata oma tegevust jätkusuutlikul moel, peaks olema võimalik ennustada, milline see tegevus tulevikus on. me peame ähm, kinni pidama ka sellest, et igal liikmesriigil on õigus määratleda, mida tehakse kaheteist miili äh, kauguses äh, nende territoriaalvetest, ehk siis liikmesriigil peab olema pädevus teha vastavaid otsuseid. ja veel üks aspekt puudutab ühte väga murettekitavat äh, ettepanekut, äh, mis äh, mitmekordistaks püüki. ei ole, ei ole õigustatud lihtsalt osad laevad ringlusest ära võtta. see ei ole õigustatud, sest ei võta arvesse seda, milline on nende ähm, aluste kõrvaldamise majanduslik mõju, me ei räägi siin ju ainult äh, kogupüügist, me räägime ka sellest, milline on esmase püügi hind, see on isegi juba väga kõvasti, väga kõvasti äh, langenud, kuid samas on tõusnud äh, diisli ja bensiini hind. aitäh! me toetame ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi ning üks peamisi signaale, mida komisjoni teatis saadab, ongi ju see, et kuigi kalastud äh, põh-, kalastud olenevad suuresti heast merenduspoliitikast, ei tähenda see seda, et kalanduspoliitikat saaks juhtida nii-öelda isolatsioonis. merepoliitika jätkusuutlikkuse saab tagada vaid siis, kui me võtame arvesse kõiki sektoreid, mis ökosüsteemi mõjutavad. ning just sellepärast leiabki komisjon, et merepoliitika ning eriti selle keskkonnaalane sammas on merestrateegia väljakujundamise põhialuseks, mis omakorda aitab luua ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi. see peaks ütlema kalastutele et tegelikult tegeleme me kõikide sektoritega, mitte ainult kalandussektoritega, kõigi sektoritega, mis äh, mõjutavad ökosüsteemi. ka raport räägib ju äh, sellest äh, samast küsimusest ja meil on väga hea meel, et me seda asja ühtemoodi näeme. ma tahaksin rõhutada, et see ei tähenda, et me peaksime kalanduspoliitikat alamõõduliseks poliitikaks, vaid see tähendab, et me ehitame üles hierarhia näiteks merenduspoliitika direktiivi ning ühise kalanduspoliitika vahel. merepoliitika direktiiv on tähtsaks instrumendiks, mille abil tagada kalastute jätkusuutlikkus ka tulevikus ning ühine kalanduspoliitika aitab täita merepoliitika strateegia direktiivi, sest sellega kehtestatakse sellised juhtimismeetmed, mis toetaksid toimiva merepoliitika põhimõtete täitmist. nagu raportis öeldud, on meil vaja täita ka toiduga varustatuse kindlus, tagada kalastajate elutingimused ning kõik need muud eesmärgid, need ei ole omavahel vastukäivad. pikemas perspektiivis on nende eesmärkide vahel tegelikult sünergia. raportis on käsitletud mitmeid küsimusi, mis puudutavad just neid konkreetseid instrumente, mida tulevikus kasutatakse. ja kõik need küsimused on kahtlemata tähtsad ja samas ähm, tuleb neid arutada väga pikaajaliselt ning seda me ka teeme, kui hakkame reformima ühtset kalanduspoliitikat. seepärast ei saa ma neid küsimusi praegu spetsiifiliselt kommenteerida, kuid ütlen, et on mõned äh, valupunktid, kus me võib-olla kokkuleppele ei jõua. meile öeldi, et kalastajad, keda puudutab merepoliitika ja ühise kalanduspoliitika reform, et neile tuleks maksta toetusi, kuid meie leiame, et neile ei tuleks maksta otsetoetusi. pigem tuleks kalandussektorit aidata, et nad suudaksid ise toimida majanduslikult jätkusuutlikult ning et nad suudaksid mitmekesistada oma majandustegevust. samuti on meile öeldud, et vesi, viljeluse mitmekesistamine võiks aidata äh, kalavarusid äh, taastoota. võib-olla võiks see olla valikuvõimaluseks mõnel konkreetsel juhul, kuid üldiselt äh, me ei leia, et see oleks lahenduseks. kalavarusid tuleks taastoota nii, et võetakse arvesse, milline on inimtegevuse mõju mere ökosüsteemile ja sealhulgas, milline on kalastute ja teiste sektorite mõju ökosüsteemile. me tuleme kahtlemata selle debati juurde veel tagasi, siis on see debatt palju detailsem, kuid me hakkame seda tegema siis, kui me jõuame ühise kalanduspoliitika reformini. kõigepealt avaldame me rohelise raamatu ja see ilmub aprillis, kuid seni tänan ma Euroopa Parlamenti üles näidatud toetuse eest, mida võime näha sellest samast raportist, aitäh! aitäh ja nüüd on lõppenud ka selle raporti lühiarutelu ja me jõuame viimase raportini, milleks on proua Madurelli raport ja mis puudutab meeste ja naiste võrdset kohtlemist